kõige suurema surve alla. see on äh, ülesanne, mis äh, on loomulikult ühine kõikidele institutsioonidele, <laughs> suur tänu! kallid kolleegid, äh, sellega on arutelud selles küsimuses lõppenud, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on Cecilia Wikströmi lap-, raport lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta ehk Rooma teine seadusandlus. sõna saab kõigepealt neljaks minutiks proua Wikström. proua Edre Jag vill börja med att inleda och tacka min tidigare kollega Diana Wallis. suur tänu, ma tahaksin äh, tänada kolleegi Diana Wallist, kes selle küsimusega tegeles seni, nii kuni ta lahkus äh, saadiku kohalt ja mina võtsin siis äh, temalt selle asja üle. ausalt öeldes kogu see menetlus oli minu jaoks väga huvitav äh, ja ma tõesti hindasin seda, et mul oli võimalus asjasse süüvida. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre konstruktiivse lähenemise eest, me üritasime anda endast parima, et äh, meievahelisi probleeme lahendada. Nende soovitused, märkused ja muudatusettepanekud on kõik siin raportis nüüd sees ja me oleme jõudnud sellise dokumendini, mida me kõik võime toetada ja vastutavas komisjonis võeti see dokument ühehäälselt vastu vastu. miks on aga tõsi, asi nii oluline? seda sellepärast, et rahvusvahelised äh, laimu puudutavad kohtuasjad on igapäevased Euroopas. täna on Euroopa päev. ja me näeme, et Euroopa on täna jälle ühtsem, kui ta oli eelmisel aastal äh, Euroopa kodanikud liiguvad ühest liikmesriigist teise, nende pereliikmed võivad olla mitmetes liikmesriikides, sõprussuhted samuti ja ma arvan, et ühendatud Euroopa kui selline on ju ometigi tervitatav. aga äh, sellel on ka üks pahupool. järjest rohkem ja rohkem on ajakirjanduses selliseid artikleid, mis äh, äh, kommenteerivad sündmusi või inimesi teistes liikmesriikides ja on inimesi, kes elavad äh, hoopis teises riigis, äh, räägivad teist keelt, äh, aga loevad ühe või teise riigi ajakirjandust kus võib-olla ka siis kajastatakse nende elu. väga palju on rahvusvahelisi laimujuhtumeid ja nende juhtumite arv ilmselt tulevikus veelgi kasvab ja nüüd tekib küsimus, et sellisel juhul, kui tegemist on piiriülese kaasusega, millise äh, riigi seadusandlus äh, kohaldatakse? kui me tahame, et meie seadusandlus oleks vettpidav, tuleb praegusele Rooma seadusandlusele midagi lisada, sellepärast et selle kohta ei ole seal midagi öeldud ja sellepärast me sellest asjast ka täna räägime võib tekkida äh, oht, et inimesed äh, lihtsalt rändavad ühest liikmesriigist teise nagu turistid äh, ja otsivad kohtualluvusi, kust nendel oleks kõige rohkem kasu loota, et teisisõnu otsivad seda liikmesriiki, kus on kõige hagejasõbralikum kohtusüsteem, me peaksime sellist soodsama menetluskoha otsimist piirama. kaks tuhat viis võeti Rooma üks seadusandlus, määrus vastu, Rooma kaks määrus vastu, vabandust, ja väga entusiastlikud oldi selle suhtes, aga kahjuks see Rooma kaks määrus praegu äh, nõukogus ei ole andnud äh, tulemusi äh, selles osas, et vastata loodust, lootustele ja, ja probleemidele, mis on Rooma kahe praeguses versioonis lahendamata. me peame need aga lahendama selleks, et kõik pooled teaksid, millised on olud. Ehm, mina keskendusin selle asjaga, tegelesin meil kõige rohkem sellele, et ehm, kohtu alus peab olema ette ennustatav, see on moodsa, moodsa õigussüsteemi ja funktsionaalse ühiskonna üks osa. inimesed peavad teadma öö, millised on olud ka seoses kohtualluvusega. kaks tuhat viis aastal me juba võtsime parlamendina väga selge seisukoha, viisime sisse ka juba toona väga palju muu-, olulisi muutusi, muudatusi. põhireeglid peaksid meie meelest olema väga selged peab olema selgelt kohtu all, peab olema ähm, kaasust käsitlev riik see, kus inimesel on peamised huvid või äh, on tegemist siis äh, selle riigiga, äh, mille territooriumil on registreeritud süüdistuse alla langenud ajakirjandusväljaanne. väljaandjad ei peaks nendelt ei peaks eeldama seda, et nad teavad, milline on seadusandlus äh, kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, aga kõik peavad teadma, millised on ühised mängureeglid. on väga oluline, et ühtsetest põhimõtetest peetaks kinni. meil on oma äh, reeglid paigas põhiõiguste ja vabaduste kohta ja iga liikmesriik peab leidma äh, meie vabaduste eh, ja õiguste vahel õige tasakaalu ja ma arvan, et komisjon peaks nüüd küll suutma toetada meie poolset ettepanekut ja loodetavasti reageerivad nad sellele kiiresti. jääme seda ootama ja loodetavasti jõuab juba täna õhtuks see ettepanek debati lõpus meieni. suur tänu! ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik de Gucht um,. Like aitäh, ma tahaksin tänada proua Vikster, Vikströmi raporti eest, mis puudutab Rooma kaks määruse täiendamist ja see on tänase resolutsiooni aluseks. minu kolleeg Vivian Reding analüüsib teie soovitusi põhjalikult. raportis teete ettepaneku lisada Rooma kaks määrusesse säte laimu kohta. on tõesti tõsi, et Rooma kaks äh, määrus, mis puudutab lepinguväliseid võlasuhteid, äh, ei reguleeri võim-, laimu küsimusi, sellepärast et äh, selle vastuvõtmise käigus ei olnud võimalik leida kompromissi parlamendi ja nõukogu vahel. kahe tuhande kümnendal aastal viis komisjon läbi uuringu, mille järeldus oli, et seda küsimust ei ole võimalik harmoneerida ilma materiaalõigust harmoneerimata Äh, lubage mul kinnitada, et komisjon peab infovabadust ja, ja sõnavabadust äh, ning äh, eraelu kaitset väga oluliseks. meediavabadust tuleb respekteerida kooskõlas põhiõiguste hartaga, samas tuleb ka kaitsta eraelu puutumatust, sellepärast et tasakaalus peavad olema eraelu puudutavad õigused ja isiku õigused. aga komisjon analüüsib teie ettepanekuid, kui äh, me valmistame ette Rooma kaks määruse hindamisraportit, äh, muudatusi võib vastu võtta aastal kaks tuhat kolmteist. suur tänu, härra volinik. proua Kallot ma saalis ei näe. seega annan äh, sõna järgnevatele kõnelejatele, härra Svevka, kaks minutit. aitäh, härra president, daamid ja härrad, kolleegid. muudatused, mille proua Wikström oma raportis välja pakuvad, on minu jaoks isiklikult väga olulised kahel põhjusel. mina olin autoriks Brüssel üks raporti puhul ja ma mõistan täielikult, kui olulisu, oluline on õiguskindluse seisukohalt äh, õigusaktide selgus äh, konkreetse vaidluse äh, koha pealt ja samuti olen ma endine ajakirjanik, olen töötanud pikka aega Poola televisioonis ja seega olen väga tundlik ühelt poolt meediavabaduse ja sõnavabaduse küsimustes ja teiselt poolt ka äh, vastutustundliku ajakirjanduse äh, vajaduse suhtes. Äh, sellisel juhul tuleb tagada äh, adekvaatne, piisav ja tõepärane info. aga siinkohal meil ei ole praegu vastust, milline õigus kohaldub laimu küsimustele ajastul, kui kõigil on juurdepääs internetile, kui palju äh, infot edastatakse selle kaudu, siis on väga lihtne äh, minna kergemat teed ja äh, lähtuda laimuturismist. minu arvates on raportööri ettepanek väga heas tasakaalus, ta võtab vastu ta võtab arvesse ühelt poolt äh, võimalike või väidetavate hagejate ja teiselt poolt meedia huve. mina arvan, et selline lähenemine võiks olla väga äh, efektiivne Rooma kahes oleva õigusliku äh, tühimiku täitmiseks. Äh, mul on hea meel, et komisjon lubab muudatusi järgmisel aastal, ootame huviga komisjoni ettepanekut. suur tänu, järgmiseks härra Rafaele Baltasaare, kaks minutit. aitäh ma ähm, õnnitlen kolleeg Wikströmi äh, tema töö eest, väga hea raporti ja saavutatud kompromisside eest. selle raporti eesmärgiks on sulgeda seadusauk, mis on kahjuks väga kaalukas ja ilmselge. tegemist on Rooma kaks määrusega ja see seaduselünk tekib äh, just nimelt äh, lepinguväliste võlasuhete mm, puhul ja isiku õiguste rikkumiste, rikkumise puhul e, ja tegemist on e, siis probleemidega, mis on tekkinud e, andmete kättesaadavusest internetis. interneti kaudu on andmeid võimalik mass-, väga laialdaselt levitada. selle ettepanekuga on võimalik siseturgu mm, siseturu olukorda parandada ning tagatakse õige tasakaal äh, sõnavabaduse ja isi- ja eraelu kaitse vahel. nii et äh, ma rõhutan, et tegemist on väga äh, asjakohase määrusega e, ja asjakohase ettepanekuga, siin rõhutatakse, et kindlasti on vaja Rooma kaks määrust täiendada kiiresti, mul on väga hea meel ka äh, selle ettepaneku üle, et loodaks äh, vaidluste äh, kohtuvälise lahendamise keskus. tegemist on siis äh, vabatahtliku kohtuvälise lahendamisega, see on loomulikult alati soodsam omaenda õigusi ja omaenda kuvandit on võimalik niimoodi kaitsta ja tagada samal ajal ka sõnavabadus. kirjas Markus Kurje ja Violeta aitäh ja järgmine kõneleja on ka Itaaliast, härra Scuria, kellel on aega kaks minutit. aitäh. itaallasena oleme selle teema puhul alati väga tähelepanelikud. ma tänan raportööri tehtud töö eest, ma tänan komisjoni just öeldud sõnade eest, mis puudutasid eriti Äh, laimamise klauslit. tegemist on äärmiselt olulise teemaga. raportööril on õnnestunud äh, saavutada mõistlik tasakaal isiklik äh, eraelu puutumatuse ja isikuõiguste kaitse vahel väga tihti isikuõigusi rikutakse äh, tõepäraste või valete väidetega, eh, mis, mida levitavad uued meediakanalid ja see puudutab just nimelt äh, nüüd äh, eraelukaitset, mis, see mõte, et loodakse keskus, mis tegeleks vaidluste kohtuväliste lahendamisega, on otsus, mis tagab meile rohkem vabadust, aga ka rohkem kontrolli ja regulatsiooni ja seda kõike me oleme ka soovinud. ma ootan nüüd huviga seda, mida äh, komisjon omalt poolt välja pakub, selleks et me tulevikus äh, selle teema puhul omaksime selgemat äh, ülevaadet, sest ka täna on kahjuks liiga paljud asjad veel lahtised. ma ei näe, et keegi sooviks sõna vaba mikrofoni voorus siiski Teil on sõna, proua. Okay, ja, ich... aitäh. ma arvan, et äh, tegemist on väga hea äh, raportiga, mida proua Vikström just meile tutvustas, väga oluline on selline äh, keskus luua, et sellistel juhtumitel oleks võimalik leida lahendus, vaadata, et milline ja et oluline on äh, leida ka selgus, et äh, millise riigi kohtutesse tuleb äh, pöörduda selliste õigusvaidlustega, ma arvan, et proua Vikström on teinud väga head tööd, väga kahju on minu meelest, et rohkem kõnelejaid ei ole meil siin. kindlasti on, oleme kõik lihtsalt ühel meelel, seetõttu ei ole vajaliki siin seda pikemalt arutada, aga kindlasti on tegemist õige sammuga õiges suunas ja mul on väga hea meel selle üle, aitäh! aitäh! Te teate väga hästi, et äh, meil ei ole õigust äh, siin äh, sekkuda ja aplodeerida, aga nüüd saab sõna proua härra De Hüht komisjoni nimel. aitäh, president, kallid kolleegid, põhiõigused on ülimalt olulised ja nende järgimine mõjutab kõiki Euroopa Liidus elajaid, eriti kodanikke Ähm, sõnavabadust ega ka inimeste eraelu ega isikuõigusi ei tohiks rikkuda. Äh, komisjon võtab teadmiseks parlamendi resolutsiooni, viib läbi konsultatsioonid huvirühmadega ilma, enne et ta annab, enne kui ta annab järgmisel aastal äh, välja raporti, milles käsitleb muuhulgas ka laimu küsimust. suur tänu, härra volinik, nüüd annan sõna raportöörile proua Vikströmile aitäh, armsad kolleegid, äh, lugupeetud volinik, aitäh selle huvitava, aga lühikese arutelu eest täiskogul, võttes arvesse kogu seda dramaatikat, mis äh, on seotud, äh, mis oli seotud selle raportiga, eeldasin ma, et meie arutelu on palju e-, elavam, aga komisjonis võeti see raport ühehäälselt vastu ja loodetavasti toetatakse seda ka homme sama tugevalt, sest oluline on siin just äh, seaduslüngad täita ja leida õige tasakaal ühelt poolt ähm, sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse vahel ning teiselt poolt äh, isiku eraelu kaitse ja isikuõiguste vahel ma loomulikult äh, teavit-, tervitan komisjoni poolt öeldut ja ma eh, loodan, et eh, teie, härra De Hüht, räägite Viviane Reidinguga sellest teemast ja et te varsti tulete tagasi parlamenti, et ta varsti tuleb tagasi parlamenti konkreetse ettepanekuga. ja komisjon ju tegelikult ei pea üldse väga palju tööd tegema selleks, et me saaksime eh, ettepaneku, mille me saame vastu võtta. ma äh, olen kindel, et te seda teete ning mul on, ma rõõmustan juba praegu selle tulevase ettepaneku üle. meie kodanike jaoks on väga oluline, et Euroopa täidaks selle tühimiku selleks, et ähm, vaba liikumist ähm, saaksid kodanikud äh, ka selle teema puhul täielikult äh, ära, äh, täielikult kasutada. aitäh! see arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme pool kaksteist ja järgmine päevakorrapunkt on härra Rinaldi raport, mis puudutab Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimisstrateegiat Vahemere lõunapiirkonna riikides